sõbrad, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Schwabi raport, milleks on konkurentsiõiguse rikkumised. kõigepealt saab sõna härra Schwab. aitäh, härra president, volinik Malmström, kallid kolleegid. kõigepealt tahan sissejuhatavalt öelda, et tänan äh, asepresident Almuniat äh, koostöö eest äh, selles küsimuses ja mitte ainult selles küsimuses, kahjuks teda pole siin kohal, sellepärast proua Malmström, andke need tänusõnad edasi, sest me tõesti olime vägagi rahul koostööga komisjoniga, nii et andke need tervitussõnad edasi ja härra Kurkulas, ka teid soovin tänada. Teie Kreeka eesistuja riigi esindajana tõesti panustasite väga palju selle küsimuse lahendamisse meil oli väga raske leida lahendust sellele küsimusele, nimelt leida lahendus kartelli küsimustele ja see lahenduse leidmine oleks olnud väga raske, kui parlament poleks teinud koostööd härra Sanchez Perecedo, härra Epping, Olle Schmidt ja tema eelkäija, äh, samamoodi ka baas Eichhaut äh, ja Bernhard Rapkai kes ei saa ka täna siin kohal olla, kui me kõik üheskoos, koos majanduskomisjoni juhiga poleks kokku istunud seda küsimust äh, üritanud lahendada. meie nimelt saavutasime selle, et kartelli kokkulepete ohvrid tulevikus võivad esitada kaebuseid, kui nad on kahju kannatanud, siis nad võivad pöörduda kohtute poole. tegemist on väga tähtsa sammuga ja ma arvan, et see edusamm on veelgi suurem, kui me mõtleme selle peale, et see on kooskõlas sellega, mida Euroopa Parlament kahe tuhande kümnendal aastal oma neljakümnendas äh, Euroopa konkurentsiraportis nõudis ja meil õnnestus väga paljud punktid sellest konkurentsiraportist siia direktiivi sisse kirjutada. kõik need riskid, mis tulevad Ameerika süsteemist äh, välistada Euroopa Liidu jaoks, mõtlen siis, siis neid äh, ühiskaebuseid ja ma olen tõesti tänulik kõikidele kolleegidele, et meil õnnestus selline lahendus leida, mis hoolitseb selle eest, et väga paljud probleemid, mida me oleme näinud USA-s, ei saa niimoodi üle kanduda Euroopa Liitu. meil on terve rida küsimusi siin, mis siin väga tähtsat rolli mängivad, mitte ainult majanduskomisjonis, vaid ka esimese lugemise kokkuleppega ütlesime me ei ja ütlesime, et äh, Euroopa põhimõtted peavad jääma kehtima et kui on avalikku õigust rikutud, siis on võimalik ka avalikul sektoril sekkuda ähm, meil on terve rida küsimusi, mis osas meil õnnestus teha parandusi esialgsele komisjoni ettepanekule. ma usun, et artikkel kaheksateist ja artikkel kolmteist ja nende suhe ehk siis küsimus, et äh, millistest privileegidest me saame rääkida, et see privileeg, privileegide klassifikatsioon on tõesti vägagi mõistlikult siin ära piiratud sellepärast et topelt äh, privile-, privileerimine võib endaga kaasa tuua, ei pruugi, aga võib kaasa tuua selle, et on võimalik mitu korda kaebusi esitada ja niimoodi mitu korda kahjutasu nõuda. see oleks aga väga suureks ohuks äh, Euroopa majanduspiirkonna jaoks, sellepärast et praegusel hetkel juba USA näeb, et nende ettevõtted ähm, investeerivad väga vähe teadus- ja arengutöösse selleks, et ähm, äh, seda kasutada kartellikokkulepeteks. Euroopas on olukord täpselt vastupidine ja mul on väga hea meel, et meil õnnestus siin enamus selle ettepaneku taha leida teiseks, daamid ja härrad, õnnestus meil sisse viia vabatahtlik kahjutasu süsteem. see on väga tähtis selleks, et äh, kaebajatel oleks võimalik soodsalt oma kahjutasu nõuda. ja hiljem räägin ka ülejäänud punktidest, saan aru, et minu aeg on otsas ja kohe võtate mult mikrofoni ära. suur tänu, härra Schwab ja nüüd saab sõna volinik Malmström, palun. Much, suur aitäh, lugupeetud president, daamid ja härrad asi, president Almuni nimel tahaksin tänada härra Schwabi tehtud töö eest, kuid samuti härra Rapkaid ning EKOn komisjoni esinaist proua Paulsi ning samuti kõiki variraportööre, kes on olnud seotud selle väga olulise direktiivi väljatöötamisega ning on äh, üles näidanud väga konstruktiivset suhtumist. pärast viljakat koostööd kõigi kolme institutsiooni vahel komisjon leiab, et me oleme jõudnud äh, väga rahuldava tulemuseni. tahaksime tervitada eriti seda, et meil õnneb õnnestub see heaks kiita, aga viimasel hetkel, enne veel, kui ta valimiskampaaniale läheb, tahaksin äh, mõningaid aspekte toonitada, et ajakirjandus on kirjeldanud seda kui kõige olulisemat arengut viimaste aastate konkurentsipoliitikas tegemist on äh, konkurentsiõiguse äh, konkreetselt ellu rakendamisega. kui Almunia neli aastat tagasi kuulamisel osales, lubas, et parlament kaasatakse täielikult kaasõigusloojana ning täna äh, Äh, selle tagajärjel äh, me jõuamegi nii kaugele, et läbi tavalise õigusloomelise protseduuri jõuame eduka lõpuni Euroopa Kohus mõned aastad tagasi kinnitas, et igal isikul, kes on kaasa saanud konkurentsiküsimustes, tal on õigus hüvitusele. praktikas oleme viimasel ajal näinud väga vähe kohtuasju, paljudel puhkudel on läbi kukutud, sellepärast et ei ole õiguslikku raamistikku. tarbijad ja väikeettevõtted eriti on olnud raskustes hüvitise saamisel kahju puhul. see direktiiv on seega äärmiselt oluline. see võimaldab kodanikel ning ettevõtetel, kes on äh, antitrust'i vastaste eeskirjade kirjeldatud kahesaane äh, oma õigused jalule seada. direktiiv sisaldab reegleid, mis äh, praegused takked kõrvaldab ja siin antakse ohvritele parem võimalus kasutada tõendeid äh, oma süü, oma asja kinnitamiseks ning aitab konkurentsiõiguse rikkumiste olukorras toime tulla neil on võimalik kasutada rikkumiste süsteemi omaenda kaebuste poole, samuti samuti selgitatakse Euroopa Liidu konkurentsiõiguse era- ja avaliku sektoris eh, ellurakendamist, eriti mis puudutab eh, dokumentidele juurdepääsu. tekst, mille üle te homme hääletate, aitab ettevõtetel koostööd teha erinevate programmide eh, raames, menetluse raames koht-, konkurentsiametitega tegemist, on hea uudis ka taoliste kuritegude ohvrite jaoks seda lihtsam on neil hüvitust taotleda. komisjon usub, et tegemist on väga hästi tasakaalustatud dokumendiga, ühest küljest on ohvritel kergem äh, hüvitist taotleda, teisalt jällegi näitab see, et Euroopa äh, Liidu Konkurentsiamet suudab paremini ellu rakendada konkurentsi. suur aitäh teile selle eest, lugupeetud president! suur aitäh, lugupeetud volinik ning esimeseks kõnelejaks on proua Karl Pelts, kes saab sõna kolmeks minutiks tisztelt elnök úr tisztelt biztos asszony tisztelt jelentéstevő! proua volinik raportöör euroopa parlamendi liikmed euroopa liidus paljudes meie liikmesriikides on meil praegu takistusi nii tarbijatele kui ettevõtetele eriti just VKE-dele et nad saaksid oma õigusi rakendada neid õigusi mida nad peaksid saama nautida, mida nad kaotavad, äh, sellepärast et rikutakse konkurentsiõigust. mulle tundub, et tänane debatt on äärmiselt oluline, need äh, takistused äh, tänu raportile kaovad. see protsess algas üheksa aastat tagasi, tegemist on olnud väga pika protsessiga, aga hea töö nõuabki piisavalt aega ja mul on väga hea meel näha, et meil on nüüd hea tulemus. kõik on olnud väga pühendunud sellesse töösse, loomulikult minu kolleeg härra Schwab, kellel ei olnud eriti palju aega, aga kes oli oma töös väga tõhus ja tegi seda kiiresti. seetõttu tahaksin ma kasutada võimalust ja tänada härra Schwabi selle fakti eest, et ta kaustaga valmis sai. tahan teda kiita, sest et siin on meie jaoks võimalus siin on võimalus ohvritele igal pool Euroopa Liidus, nende õigusi kaitstakse ja lisaks sellele säilitame me ka oma key ja meil on raamistik, mis ei ole ka ülereguleeritud õiguste rakendamisel. leian, et äh, tegemist on väga hea otsusega. meie ees on nüüd hea õiguslik materjal, hea alus äh, tulevaseks tööks. ka kollektiivne õiguste kehtestamine, seda on kohaldatud, komisjon rääkis sellest, tõendusmaterjalid, ligipääs tõendusmaterjalidele ning ka otsuste jõustamine, kõik need küsimused on nüüd lahenduse saanud tegemist on tasakaalus ettepanekuga, me räägime siin tasakaalustatud olukorrast nii äh, süüdistaja kui kaitse, hageja kui ka kostja jaoks ja meil on ka garantiid äh, vääriti kasutamise vastu, tegemist saab olema tõhusa süsteemiga nendele, kes äh, tahavad nõuda oma õigusi kompensatsioonile ja me räägime siin ka süsteemist, kus ei ole ülereguleerimist, mitte liiga palju bürokraatiat. Õnneks Äh, väldib äh, süsteem ka ebavajalikke stiimuleid, mis on liiast ja mis muudaksid sellised nõuded liiga tihedaks ning süsteemi sisseviimise keeruliseks. tahan rõhutada ka seda, et meie debatid on põhinenud konsensusel ja mis puudutab ametivõime, siis kui äh, õigusasutus on leidnud, et konkreetne kompensatsioonitase on piisav, siis seda taset ka arvestatakse, kui tehakse makse Need sätted, mis meil siin on, on selged, me teame, et ohvritel on tihtipeale olnud probleemi eh, selle ajaga, mis on eh, kaebuse tegemiseks ja see üheaastane periood, mis siin ära toodud on, tundub mõistlik. kokkuvõtteks räägime siin ühisest tööst, mida tuleb teha liikmesriigi tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil, et see kõik oleks edukas. härra Sanchez Presedo, palun. suur aitäh, juhataja rohelise raamatu raportöörina, roheline raamat, mis rääkis kompensatsiooniõigustest, räägin ma äh, nüüd Euroopa Parlamendi resolutsioonist seitse aastat hiljem. tegemist on teemaga, millel tege-, millega tegelesime üle, mul on väga hea meel, meil on lõpuks ometi õiguslik äh, algatus, äh, kolmepoolsed läbirääkimised ja tahaksin täiendada ka härra Schwabi. kodanike õigusi tugevdatakse ja õiguskindlus äh, ühtsel turul paraneb Euroopa konkurentsiõigus, äh, see on nagu Euroopa DNA alates Rooma lepingutest ja kõik see muutub demokraatlikumaks ja õiglasemaks. Äh, lisaks erinevatele tegevustele, mida teevad ametid, on ka võimalus esitada kaebusi eraisikutel, sellel on heidutav mõju ja see hoolitseb selle eest, et et õigus, e-, et, et õigusaktidest peetaks kinni, see kõrvaldab tasakaalustamatuse, seni on Euroopa Liidu konkurentsiõiguse poliitika on keskendunud sanktsioonide kehtestamisele äh, rikkujate suhtes, aga nüüd on ette nähtud kahjutasu võõrmise võimalus äh, neile, kes on saanud kahjustada. esimest korda on parlament seadusandjana selles valdkonnas äh, tegev olnud ning see näitab, et äh, konkurentsiõiguse poliitika muutub tõhusamaks. majanduskomisjonis härra Almunia kuulamisel enne volinikuks äh, valimist äh, rääkis ka sellest teemast ja ma arvan, et oluline on nüüd kaitsta Euroopa kodanike põhiõigusi. selle direktiiviga toetatakse konkurentsiõigust, välditakse äärmusi ja ebaõiglust ja loomulikult äh, üritatakse leida alati võimalus äh, vaidlus lahendada kohtuväliselt. ette on nähtud kompensatsioonimaksed, aga tähelepanu on pööratud ka sellele, et äh, ei äh, mindaks liiga kaugele kahjude hüvitamise puhul. välditakse äh, liialdusi, aga ja, ja üritatakse vältida ebaõigluse teket ligipääs äh, konkurentsiasutuste arhiividele muutub võimalikuks ning äh, kompensatsioonimaksed äh, kohtuväliste kokkulepete puhul, see mõjutab ka trahvide mm, maksmist. leebusprogramm on samuti võimalik, isegi kui tegemist on solidaarvastutusega, kartelli puhul on teatavatel tingimustel loodud ka võimalused äh, VKE-de jaoks. Ehm, edasi on äh, äh, ka selles kohta on ette nähtud oma sätted kollektiivne õiguste kaitse on ka väga positiivne. tahaksin oma viimasel sõnavõtul pärast seitset aastat Euroopa Parlamendis tänada kõiki, kes selle aja jooksul on koos minuga teinud tööd Euroopa ülesehitamise nimel. väga tore on olnud äh, siin töötada ja teha Euroopast solidaarsuse ja usalduse ruumi. aitäh ja sõna on härra Eichhautil. Eh, aitäh, härra juhataja, tegemist on väga tüüpilise Euroopa teemaga ja tegemist on väga tühja ruumiga võrreldes sellega, kui oluline see teema on. siin on juttu kartellide moodustamisest, see on väga oluline tarbijate jaoks, väga oluline VKI-de jaoks ning väga oluline on, et me selle õigusaktiga hoolitseme lõpuks ometi selle eest, et kõik tarbijad ja, ja ka VKE-d saavad äh, lihtsamini mm, hüvitisi selle kahju eest, mida kartellid äh, neile on äh, ähm, tekitanud, see on tarbijate jaoks väga oluline ning ma saan siin tänada raportööri härra Schwabi väga heade arutelude eest, tuleb öelda, et tegemist oli tõesti väga hea protsessiga, siin on leitud hea tasakaal äh, nii et äh, aitäh, härra Schwab, teile selle väga hea koostöö eest. Äh, sisuliselt jäite te endale kindlaks ja, aga isiklikult olite te väga meeldiv, see on õige lähenemine ning ma tänan ka variraportööre, et oli võimalik jõuda sellise õigusaktini, mis tõepoolest peab silmas tarbijate huve ja VKE-de huve. me peame muidugi mõtlema ka, äh, ka neile kes äh, rikkujaid üles annavad, äh, äh, vaja on leebusprogramme, praegu on väga raske tunnistada kartelli vastu ja selle muutmine toob endaga kaasa tõesti nähtavaid ja käegakatsutavaid tulemusi. ma arvan, et siin on leitud tõesti hea tasakaal, ma olen selle tulemusega rahul, loomulikult oleks me meelsamini näinud, et kollektiivse õiguskaitse osas oleks mindud kaugemale, see see ei üllata kedagi, aga meie näeme seda kokkulepet esimese sammuna õiges suunas ja me loodame, et järgmisel ähm, äh, ametiajal õnnestub meil härra Schwabiga koos järgmisi samme teha kollektiivse õiguskaitse suunas. aitäh ja nüüd saab sõna härra proua Tomasic. aitäh, toetan täielikult seda ettepanekut, selle eesmärgid on vajalik eeltingimus selleks, et tõesti vaba turg valmis saaks ja see oli ka põhjus, üks, üks põhjus, miks see ühendus loodi, aga tuleb siiski teha teatavaid poliitilisi eeldusi selleks, et seda tõelist, sealt head direktiivi saaks ka tegelikult te rakendada Euroopa Liidus, meil on vaja tõhusust, kohtu süsteemides sõltumatust, aga meil on ka vaja õiglast ja tasakaalustatud ettevõtluskliimat, kus konkurentsiõiguse rikkumine on ainult harvad ja mitte tavapärane. kahjuks ma näen, et mõningates liikmesriikides ei täideta neid eeltingimusi, seetõttu eeldan, et see hea direktiiv jääb ainult paberiks ühenduse nendes osades. Ehm, minu riik Horvaatia on ainult üks nendest riikidest, kus poliitiline ehm, võim tegeleb suurte tegijate nimel väikeste kulul ja neid süstemaatiliselt hävitatakse. see ei ole mitte juhuslik vaid poliitika, mis töötab koos ettevõtetega või ettevõtete jaoks ja õi-, seadused ei ole õiglased ja neid rakendatakse selektiivselt. ja meil on vaja tõelist võitlust korruptsiooni vastu ja ilma selleta tulemusi ei tule, turgu endiselt mõjutab poliitika ja seda ebaõiglaselt. ma toetan siiski seda teksti, aga me peaksime, sest et me peame kuskilt siiski alustama, aitäh. And uh, as I see, madam näen, et proua Andersdotterit ei ole siin, seetõttu alustame vaba mikrofoniga. kõigepealt härra Kelly üheks minutiks. aitäh, härra juhataja, tahaksin kiita volinike Almuniat ja Malmströmi nende poolt tehtud töö eest viimase viie aasta jooksul minu arvates ei ole hea mõte kasutada sõna kiitus liiga tihti, aga samas siiski ma leian, et peab kiitma ka raportööri, minu kolleegi härra Schwabi. ja me peame tagama, et ta saaks jätkata tööd siin valdkonnas, sest et tegemist on äärmiselt olulise valdkonnaga, eriti mis puudutab just konkurentsiõiguse valdkonda. paljud inimesed tõesti usuvad ja täiesti õigustatult, et praegune toimuv on ebaõiglus ja mõned inimesed ei tea, mida nad peaksid selles osas ette võtma. see annab neile siin võimaluse nende küsimustega tegeleda kas kohtus või kohtuväliselt, leida õiglust, aitäh! aitäh ja vaba mikrofoni viimane kõneleja on härra Stolojan. domnule președinte, este un raport foarte lugupeetud juhataja, tegemist on väga olulise raportiga ja sellepärast tahaksin õnnitleda kõiki, kes äh, on andnud panuse sellesse. tahaksin esile tuua kahte asja. esiteks on olnud väga intensiivne koostöö komisjoni ja järelevalveasutuste vahel, aga peab olema palju intensiivsem, sellepärast et äh, lõpuks ometi on vaja praktikas äh, hakata uurima võimalikke konkurentsiõiguse rikkumisi. ning teiseks tahaks öelda, et energeetika valdkonnas, näiteks äh, maagaasi puhul, on liikmesriike, kus ei ole üldse mingit tegelikku konkurentsi ja selles osas peab komisjon koos äh, Rahvusvahelise Valuutafondiga Ehm, komisjon koos Rahvusvahelise Valuutafondiga on äh, konkurentsi teravdanud, aga tegelik olukord on hoopis halvemaks muutunud. aitäh mm, härra Stolojanile, vaba mikrofoni voor on nüüd lõppenud ja annan sõna volinik Malmströmile. suur tänu kõigile selle lühikese, aga väga valgustava arutelu eest. Ehm, ehm, annan kõik selle edasi asepresidendi Almuniale, kes kahjuks täna ei saa siin olla lõplik kokkulepitud tekst on tõesti väga oluline samm edasi kõikidele konkurentsiõiguse rikkumise all kannatajatele. VKE-d ja tarbijad saavad täielikku hüvitist liikmesriikide kohtutes selle kahju eest, mida nad on kannatanud. ja hüvitamise õigus kehtib ka nendele ohvritele, kes tegelikult on kahju kannatanud, ka need, kellel ei ole olnud otsest suhet rikkujaga, kes on tarneajas allpool tahaksin rõhutada, et me tõesti räägime täielikust ja õiglasest hüvitamisest. me kõik nõustume, et mitmekordset äh, hüvitamist äh, sama rikkumise eest tuleks äh, vältida ja samas tekstis on reguleeritud ka suhtlust avaliku ja eraõigusliku, avalike ja eraõiguslike meetmete vahel. oluliste vahendite tõhusus äh, nagu näiteks leebusprogrammid, jäävad alles ja isegi tugevnevad. samas peetakse kinni kannatajate põhiõigustest. lubage mul veel kord tänada raportööre, eriti härra Schwabi, aga ka erinevaid kaasraportööre, härra Rapkai, EKANi komisjoni esimees Debra Polsi ja kõiki teisi suurepärase töö eest, aitäh! aitäh volinik Malmströmile ja lõpetuseks äh, saab sõna raportöör härra Schwab, teil on aega kaks minutit. võib-olla äh, sooviks äh, kõigepealt tänada teid, härra Viiland, et teil on täna võimalus ähm, istungit juhatada ning volinik Almunia ei saa täna siin osaleda, seepärast on mul väga hea meel, et teie, volinik Malmström, siin olete. ma tänan sõnavõtjaid. Ähm, oluline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 Äh, rääkida tõsiasjadest ja tahaksin tänada ka kolleeg Sanchez Presidot, keda praegu kahjuks enam siin ei ole, ta on alati olnud väga konstruktiivne äh, kolleeg ja hakkan temast kindlasti puudust tundma. ma, sama käib ka äh, kolleeg Eichhauti kohta ja ma tunnen liberaalidest tänase arutelu puhul puudust. tegemist on direktiiviga, mille osas jäävad endiselt õiguspoliitilised kahtlused. see otsus, mis lõpuks enamuse toetuse sai, kui äh, tagada see, et et äh, vastutuse mõttes äh, mm, ülesandja saab soodsama kohtlemise, on kaheldav. tegemist on ohuga, mille tegelikku mõtet ma senini täpselt ei mõista. ma tean, et Euroopa Komisjon väga suure survega on üritanud saada sisse seda artiklit üksteist. ma tean, et paljud konkurentsiasutused liikmesriikides, kellel kunagi ei ole olnud veel ühtegi äh, ülesandjat, loodavad, et nad nüüd saavad mõne, aga me ei peaks siin asju ära segama. oluline on see, kas äh, on piisavalt majandustegevust, äh, mitte see, kas on piisavalt ära, ülesandjaid ja kas neid piisavalt priviligeeritakse. nii et meil on mõni mõningaid probleeme sellega, aga kuna meil on järgmisel viiel aastal palju aega näha, kuidas see direktiiv toimib, jõuame äh, tõenäoliselt äh, õiglase lahenduseni. asepresident Wieland mind rõõmutas väga see, et meil õnnestus vältida fishing expedition eid ja et meil õnnestus äh, luua sellega meie ettevõtete jaoks turvalised tingimused ja ma loodan, et Euroopa Parlament hääletab homme ühehäälselt selle poolt. aitäh tähelepanu eest! tähelepanu eest. aitäh kolleeg Schwabile, sellega on arutelu lõppenud. hääletus toimub homme kell kaksteist. ja järgmisena on päevakorras proua Kratsat-Sagaropulu raport, mis puudutab Euroopa pikaajalisi investeerimisfonde rõõmustaval kombel on meil no, ajalises mõttes täna väga hästi läinud, nii et ma arvan,